nii nagu kodukord seda ette näeb juba praegu. ja teine teadaanne on Rahvaparteid ja sotsiaaldemokraatidest, kes tahavad muudatusi delegatsioonides teha ja need muudatused me paneme meie istungi protokolli. kui märkusi ei tule, siis need